teist. kallid kolleegid, homme tähistatakse rahvusvahelist eh, tüdrukute ja tehnoloogia päeva. tegemist on algatusega, mille eesmärgiks eh, on tuua noori tüdrukuid eh, mm, teaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika juurde. Need on sellised valdkonnad, mis pidevalt laienevad. Euroopas Eh, on kõigest kakskümmend eh, üheksa naist, kes lõpetavad, eh, tuhandest, kes lõpetavad ülikooli, õpivad tehno-, tehnoloogia või te, te, või reaalteadustega seotud aineid, aga ometi töökohti on selles valdkonnas väga palju kõigest kakskümmend neli protsenti töökohtadest tehnoloogiasektoris kuulub naistele ja eelkõige on need administratiivtöökohad sooline, sooline tasakaalutus äh, on hiljem nähtav ka eh, hierarhia tasandil. ning äh, äh, tiht- veel praegu naised, kes äh, Äh, on naisi uute tehnoloogiate valdkondades tööl kõigest kaksteist protsenti ja see protsent on vaevalt tõusnud äh, mõne aasta jooksul. loodan, et homne päev äh, on inspiratsiooniks tüdrukutele, et noored naised suudaks endale garanteerida parema tuleviku peame seda tegema meie põlvkondade tulevase arengu nimel, eh, soovides jõuda eh, sugudevahelise võrdsuseni ka läbi eh, tehnoloogi, uute tehnoloogiate ja kommunikatsioonitehnoloogiate. selleks peame tegema kõike selleks, et meie haridussüsteem oleks kaasavad, et noored naised kaotaks ära soolised tõkked ning soovin kõigile selleks palju